algatusega teemal üks aasta Euroopa kodanikualgatustest senise kogemuse hindamine ja takistuse kõrvaldamine, see on väga hea teema. niisiis kohe annan sõna volinik Malmströmile. aitäh, president, lugupeetud saadikud. suur aitäh võimaluse eest tutvustada teile lühidalt esimest, mitte hinnangut, vaid võib-olla esimesi mõtteid Euroopa kodanike algatuse kohta. praegu on meil liiga vara mingeid lõplikke järeldusi teha, aga on väga hea, et me saame seda teemat täna teiega arutada ja vaadata, kuhu me oleme jõudnud ning juhtida tähelepanu mõningatele asjadele, mida tulevikus ta-, tasuks kaaluda ning tahaksin tänada kõiki parlamendisaadikuid, et te olete väga aktiivselt osalenud selle algatuse käivitamisel Äh, viimase aasta jooksul on kodanikealgatuste teel olnud äh, üsna palju ka takistusi, aga ometigi me võime olla uhked selle osalusdemokraatia vahendi üle, võib öelda, et äh, see algatus on olnud edukas me oleme tunnistajaks millelegi, millel on võimalus muutuda väga mõjukaks vahendiks, mida Euroopa Liidu kodanikud saavad kasutada selleks, et otseselt osaleda meie institutsioonide töös. kodanike algatused äh, annavad põhjust optimismiks, kodanikud tahavad oma hääle kuuldavaks tuua, nad tahavad asjades osaleda ning loomulikult ei ole võimalik ette ennustada mis tahes algatuse lõpptulemust, aga igatahes saame hoolitseda, et selle algatuse esitamine on asja väärt. neliteist algatust, mis on registreeritud, hõlmavad väga äh, laiu teemasid, meediapluralismi, avalike teenistust, loom, teenistust, loomkatseid, rändlustasusid ja nõnda edasi ning kogutud on kuskil kaks miljonit toetustavaldust. kui vaadata nüüd kaugemale, siis on selge, et niimoodi mobiliseeritakse avalikku arvamust piiriüleselt ning käivitatakse üle-euroopalisi arutelusid väga olulistel teemadel ja just seda me ju soovisimegi. Äh, asi ei ole aga olnud probleemide vaba, äh, on olnud äh, selliseid äh, algusjärgule iseloomulikke probleeme ja komisjon peab tegutsema tõesti väga tõhusalt selleks, et kodanikealgatused oleksid tõhusad. tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele valdkondadele, kus komisjon on üritanud takistustest jagu saada ja arusaamatusi selgitada kui kodanikualgatused jõustusid, see oli aasta tagasi, aprillis kaks tuhat kaksteist, siis Äh, ei osanud keegi ennustada, et on võimalik leida selliseid äh, taskukohaseid teenusepakkujaid. komisjon pakkus vahelahendusena välja siis oma online allkirjade kogumise süsteemi, see oli tasuta ning äh, selleks, et kompenseerida kaduma läinud aegad, kaalus komisjon ka neid toetusavaldusi siis, mis esitati hiljem kui kaksteist kuud loomulikult on need meetmed mõjutanud eh, seda aega ja neid vahendeid, mis komisjon pidi kodanike algatustele eristama, me oleme pidanud ka koolitama eh, organiseerijaid ning komisjon on pidanud pidama dialoogi ka liikmesriikidega eh, Need alg-, alguse probleemid on nüüd lahendatud ja me loodame, et tulevased äh, algatajad on paremini valmis äh, algatusteks ja võib öelda, et komisjon on läinud palju kaugemale kui see, mida määrus komisjonilt nõuab selleks, et äh, need algatused edukaks muuta mõned teist võib-olla ütlevad, et palju sellest tööst ei oleks olnud vajalik kui äh, nõuded oleksid olnud natukene vähem ranged, see võib tõsi, tõesti nii olla, aga tegemist on äh, väga olulise ja äh, teemaga, isikuandmetega. me peame kaitsma allakirjutanuid ja samuti korraldajaid, kes neid allkirju koguvad. loomulikult midagi ei ole kivisse raiutud ja komisjon on pidevas kontaktis korraldajate ja parlamendiga, hoolitsemaks selle eest, et õigusraamistiku võimalik läbivaatamine toimub äh, faktidele tuginedes. ja võib-olla tõesti äh, seadusi äh, läbi vaadates võiks mõelda, kas säilitada praegust detsentraliseeritud süsteemi või kehtestada tsentraliseeritud allkirjade kogumise süsteem. Online allkirjade kogumise tarkvara Äh, selle kohta on öelnud, et see ei aita korraldajatel kampaaniat kor-, äh, läbi viia ja see on täiesti õige. komisjoni poolt välja pakutud vahendid on mõeldud allkirjade kogumise hõlbustamiseks ja millekski muuks. korraldajate ülesanne on, on äh, turustada ja reklaamida oma algatusi. komisjon pakub ainult tehnilist toetust selleks, et optimeerida ettevalmistusi ja samuti väidetakse, et komisjoni online allkirjade kogumise tarkvara ei ole testitud, see ei vasta tõele. Äh, iga versiooni osas on läbi viidud katsed. ja samuti on avaldatud muret, et see avatud lähtekoodiga äh, tarkvara parandab äh, ühenduse lähenemist ja me seda ka kavatseme tehe, teha, me korraldasime seminari möödunud aasta lõpus ning äh, kutsume ka siis väliseid sidusrühmi osalema. siiani on aga ainult kaks äh, väljaspoolt tulnud arendajat avaldanud soovi osaleda. loomulikult oleme ka kontaktis kodanikega, väga tihti on öeldud, et et kodanikud lihtsalt, kodanikud on öelnud, et nad lihtsalt ei saa algatusi toetada ja see on seotud just nimelt tarkvara probleemidega aga tegelikult on probleemid hoopis õiguslikus raamistikus. komisjoni äh, ettepanek lubab kõigil kodanikel oma õigusi kasutada, ükskõik kus nad ka ei elaks, aga parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud määrus äh, viis sisse erinevad andmete nõuded liikmesriigiti, näiteks Ühendkuningriigi ja Iirimaa kodanikud, kui nad ei ela oma koduriigid, riigis lihtsalt ei saa toetada seetõttu Euroopa kodanike algatusi komisjon on nõus, et selline olukord ei ole lubatav ja on pidevalt kutsunud liikmesriike üles äh, vähendama neid äh, andmenõudeid. Äh, need on need olulised teemad, mida me peaksime kaaluma, aga see ei tohiks varjutada seda, mida me viimase aasta jooksul oleme saavutanud ja neid suuri jõupingutusi, mida kõik on teinud, et Euroopa kodanikualgatused oleksid edukad. tahaksin tänada liikmesriike ja loomulikult tahaksin tänada parlamenti, mis on äh, Äh, väga pühendunud olnud nendele algatustele algusest peale ja hoolitsenud selle eest, et algatused oleksid edukad komisjon mõistab, et kui tõstatatakse äh, küsimusi seoses algatuste toimimisega, siis just nimelt sellepärast, et meil on kõigil sama eesmärk, me tahame kodanikega olla paremas kontaktis ja äh, edendada nende osalust Euroopa Liidu poliitilises elus. Euroopa kodanike algatus on väga oluline täiendus meie traditsioonilisemale esindusdemokraatiale ja see on kodanike jaoks ka alternatiiv, kes tahavad Euroopa küsimustes kaasa rääkida ja osaleda otseselt institutsioonide töös. tänan selle arutelude eest, loodan, et olen vastanud mõnedele teie küsimustele, aitäh! ja nüüd annan äh, sõna fraktsioonide esindajale, kõigepealt proua Gabriel. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, скъпи колеги, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleeg-, kolleegid, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tähitame me kahte aastat Euroopa kodakondsuse teine juu-, teine sünnipäev on praegu ja Euroopa kodanikualgatuse esimene ja sünnipäev täitub ka sel aastal. me võime küll pidutseda, aga mõtleme ka, mida on veel võimalik teha praegu on jäänud poolteist aastat Euroopa Parlamendi valimisteni ja selle teemaga tegeledes saadame me sõnumi kodanikele, näitame, et me püüame olla kodanikele lähemal ning äh, Äh, parandada oma tegevust. meie institutsiooni eesmärgiks on samuti teenida kodanike huve, teha koostöö ja seetõttu me peaksime tegema igal tasandil koostööd äh, selle nimel, et see algatus äh, oleks edukas, et oleks läbipaistev, teostatav, sellel on mitmeid positiivseid külgi, tegemist on esimese riigiülese Euroopa tasandi algatusega, mis aitab korrigeerida meie tegevust, parandada meie vigasid teemasid. see algatus on läbimisti, läbinisti positiivne äh, hoo-, vastupidiselt petitsioonide komisjonile, ombudsmani poole pöördumisele, annab äh, kodanikualgatus äh, kodanikele võimaluse teha kod-, positiivseid algatusi vastupidiselt äh, rahvahääletustele, kus tuleb hääletada kas poolt või vastu, tavaliselt äh, saavad nüüd kodanikud kodanikualgatuse kaudu esitada oma mõtteid, äh, positiivseid ettepanekuid, mis aitavad meie vigu parandada. kodanikud, kodanikualgatus muutub reaalsuseks, kuid sellel protsessil on ka mitmeid tõkkeid. me peame paremini teavitama oma kodanikke meie kodanikud peavad teadma, et äh, sellised vahendid on nende käsutuses, et nad saaksid paremini oma õigusi, oma huvisid kaitsta. kuidas siis teavitada, kuidas teha suuremaid kampaaniaid, äh, mis äh, annaksid kodanikele võimaluse seda, selle algatusega tutvuda ja seda kasutada. me peame vaatama, kuidas see protsess edasi areneb me peame saavutama õige tasakaalu äh, äh, inimeste algatuste ja õigusloomelise protsessi, äh, järgneva õigusloomelise protsessi vahel komisjon ja erinevad äh, raportöörid on teinud erinevaid muudatusettepanekuid selle protsessi kohta, mõningad etapid, mõningad tasandid äh, võiksid olla paindlikumad, äh, praegu on nad väga rasked, realistliku, realiseerimine on raske, nii et me parandamisvõimalusi on ja me peame kindlasti võtma ad hoc meetmeid ja analüüsima tarkvaraga seotud tehniliste probleemide olemust ja parandamisvõimalusi. mõningad algatustest äh, ei, äh, ei sobi tähtajaga kaksteist kuud alg-, allkirjade kogumiseks. komisjon peaks tagama ka võrdsed äh, võimalused kõik, kõikide algatuste jaoks algatuste dimensioonid peaksid olema äh, konkreetsed ning ka sätestatud. Euroopa Parlament võib siingi aidata kodanikke, võib aidata kodanikke näiteks korraldades kuulamisi äh, ja, ja nii edasi. me jätkame ühist tööd selleks, et äh, kodanikualgatus ja selle õilis idee kodanike huvides ka realiseeruks. suur tänu! ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel, et Lissaboni lepingu üks suuri positiivseid külgi oli see, et tõdeti, et kodanikud peaksid saama tulla kokku ning äh, esitada õigusloomelise kodaniku algatuse. Äh, Euroopa Parlament ja Nõukogu võtsid vastu määruse selle realiseerimiseks, seda tehti kiiresti ja äh, see oli väga positiivne meie kodanike õiguste seisukohast. mingisugust vastupanu, sõrgede vastuajamist parlamendis ei olnud, parlament on meie demokraatlik valvekoer ju, ja me leidsime, et selline kodanikualgatus äh, ainult rikastaks meie võimalust esindada meie kodanikke me tahtsime tulemusi kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, aga tegutseda tuleb kohe, üks aasta pärast seda, kui kodanikualgatus on rakendunud. praegu on esitatud kolmteist kodanikualgatuse ettepanekut, neljateistkümnes on veel äh, tulekul, aga nende kodanikualgatuste käitlemise protsessis on äh, tõkkeid, on probleeme positiivne on see, et kodanikualgatused äh, on sotsiaalset, ühiskondlikku laadi, puudutavad äh, keskkonda, haridust, inimeste õigusi ja äh, elu, elatustaset. see on väga tore, väga tore, et turu lobitegijad ei ole seda võimalust ainult enda käsutusse haaranud. aga nagu komisjoni esindaja just ütles, on mitmeid spetsiifilisi logistilisi tehnilisi tõkkeid ja ma kutsuksin üles nõukogud äh, pöörduma liikmesriikide poole, äh, paludes liikmesriikidel äh, seda protsessi lihtsustada, sellele protsessile kaasa aidata, näiteks teiste riikide kodanike kaasamise protsessile me peame oma kodanikele sellisel raskel ajal äh, andma võimaluse tunda ennast eurooplasena ning osaleda meie õigusloomelises protsessis. suur tänu, härra Ilvõrd, ütleb äh, proua juhataja. suur tänu, lugupeetud juhataja. Lissaboni lepingu aruteludes räägiti, et, et kodanikualgatus aitab demokraatia defitsiiti vähendada ja muuta Euroopa kodaniku kesk, kesksemaks. Äh, aga sellel projektil on mitmeid vigu, kui me vaatame Äh, analüüsime, kus need probleemid on, siis äh, näiteks äh, Euroopa liikumine avastas et, et kaheksakümmend protsenti kodanikest tegelikult ei ole sellest kodanikualgatusest kuulnud ja seitsekümmend protsenti samas tahaksid seda kasutada, kodanikualgatuse instrument, mis peaks demokraatia puudujääki vähendama Äh, lähendama äh, poliitikuid ja, ja kodanikke, äh, on hääbumas, kuna sellest algatusest ei teata mitte midagi ja, ja see lihtsalt suubub meie õigusloomelise protsessi märkamatult. soov, et asjaolu et, et seitsekümmend protsenti inimestest sooviksid seda kasutada, näitab, et kodanikud tahavad olla aktiivsed ja osaleda õigusloomelises protsessis. kodanikud tahavad äh, sekkuda, nad tahavad, et nende häält kuuldaks, et nad saaksid aktiivselt osaleda äh, algatusettepanekuid on tehtud veeõiguse, jäätmete käitluse, meediapluralismi ja nii edasi kohta, see näitab, et see on väga oluline vahend Euroopa poliitikas äh, ja aitab kodanike osalust parandada. mis puudutab Euroopa Liidu laiendamist ja süvendamist, siis selles protsessis me, on, on väga oluline kodanike kaasamine mõtestatult, me peaksime Euroopa Liitu ehitama üles kodanike jaoks ja koos kodanikega. Euroopa Liitu on kritiseeritud sellepärast, et Euroopa Liit ei kommuni-, ei suhtle oma kodanikega ja õigusaktid tulevad ainult ülevalt alla. kodanikualgatus on võimaluseks selle vastu võidelda, aga Äh, bürokraatia, liigne bürokraatia äh, takistab seda protsessi, tehnilised ja äh, halduskriteeriumid on problemaatilised, on mitmeid probleeme selguse ja vastuvõetavuse vallas. kodanike aega ei tuleks raisata ja teavitamise peaks olema varasem online allkirjade kolleg-, kogumisega on samuti seotud probleeme, mis vajavad lahendamist, et see algatus oleks tegelikult kodanikele kättesaadav ja juurdepääsetav. ma tervitan seda, et äh, kahekümne seitsmelt liikmesriigilt on nõutud äh, ajakohastatud infot selle kohta ja sellel algatusel on tõeline potentsiaal, me peame seda äh, aga toetama selleks, et see äh, ka praktikas jõustuks. see on üks Lissaboni lepingu nurgakivisid mm, ja kodanike kaasamine demokraatlikus süsteemis on oluline selleks, et demokraatia teeniks kodanike huve ega muutuks dogmaatiliseks ja üks küsimus härra volinikule, miks meil võiks olla kodanikualgatus, mis puudutab parlamendi asukohta ja parlamendi asukohta ühes linnas, võib-olla te võiksite seda ka kommenteerida. härra Elvard, kas te olete valmis härra Macmillani sinisele, sinise kaardi küsimusele vastama, küsib proua juhataja. jah palun, härra Macmillan, ma teen tõesti lühidalt tahtsin härra Eilvalilt küsida, kas ta on nõus sellega, et on kahetsusväärne, et äh, kodanikualgatuse läbirääkimisel nõudis üks liikmesriik, et äh, ähm, Euroopa Parlamendi asukoha küsimus peaks olema välistatud äh, ja kas me ei peaks äh, avaldama tunnustust proua Malmströmile, kes on toetanud äh, petitsioonide komisjonile esitatavat äh, petitsiooni, mis puudutab sedasama teemat ja juba on kogutud ka allkirju sel teemal. tänu, proua. jah, ma arvan tegelikult, et härra Macmillan Scott ütles juba kõik ise ära, ma, minulegi valmistab üllatust äh, ja tekitab segadust see, et äh, see teema on välistatud. ja nüüd äh, härra Hefner, palun neli minutit. ja, liebe kolleegid, kolleegid, meine sehr verehrten damen und herren, mitte kallid kolleegid, mu daamid ja härrad. Euroopa kodanikualgatus on suurepärane võimalus Euroopa kodanikele me oleme rääkinud sellest, et Euroopa ei ole vaid valitsuste ja institutsioonide Euroopa, ennekõike on tegemist kodanike Euroopaga, meie Euroopa, teie Euroopa ja olgem kaasatud, tehkem ettepanekuid. rääkige meile oma muredest, see oli suurepärane võimalus Euroopa kodanikele algatust üles näidata ja mul on suur heameel selle üle, et asi toimib ja ma tõesti õnnitlen kõiki, kes on selles protsessis osalenud ja ma meenutan teile, et see algatus läheb tagasi algatuse juurde, mis tuli kodanikelt endalt. nimelt Saksamaal ja Democracy International eh, referendumite instituut Euroopas eh, organisatsioonid tulid kokku ja tegid sellekohase ettepaneku ning eh, pühendunult jätkati nende ideede realiseerimist. Euroopa Parlament ja komisjon osalesid selles, komisjon tegi ettepaneku määruseks, te mäletate, kui pikalt me seda kõike arutasime ja täna me võime öelda, et see suurepärane lubadus Euroopa kodanikele on ainult osaliselt täitunud ja nüüd on meie käes kord ja me peame tagama, et see algatus tõesti toimib, vastasel korral jääb ta lihtsalt poolikuks lubaduseks. on selge, et kui sellised esimesed piiriülised kodanikualgatused tekivad, siis on see täiesti uus maailm, mis avaneb sellega. maailma tuleb uus lapsuke nii-öelda ja selge on see, et alguses asjad ei toimi nii hästi, kui nad pidanuks, on tekkinud probleeme ja need tuleb lahendada. esimene küsimus on, et enamik Euroopa kodanikke ei tea üldse, et selline vahend olemas on. enne algatuse jõustumist ma rääkisin härra Barrosoga, härra Schulziga, härra Van Rompuyga ja ähm, ütlesin neile, et tuleb rääkida Euroopa kodanikele sellest uue ajastu algusest ja nüüd me tahame äh, kuulda teie ettepanekuid, teie ideid, me ei taha, et Euroopa toimiks ülevalt alla, me tahame, et Euroopa oleks avatud ja kuulluks kodanikele, nii et tehke, kallid kodanikud, oma ettepanekuid. kasutage seda võimalust ja ei ole sugugi hilja, meil on Euroopa kodanike aasta käes, nii et on ainult põhjendatud see, kui komisjon nüüd kasutab ära selle võimaluse ja need kolm institutsiooni istuvad kokku ja mõtlevad, kuidas veelgi edendada seda algatust, et nad ütleksid, et kodanike Euroopa aastal meil on vaja, et teie, Euroopa kodanikud, üheskoos üles ehitaksite meie ühist Euroopat. komisjon äh, niivõrd palju teeb reklaami ja edendab äh, näiteks Euroopa valimisi, aga ma kardan, et kodanikud täpselt ei tea, mis algatuse vallas toimub. jah Äh, algatus vajab, see kodanikualgatus vajab reklaamimist. jah, on tehnilisi raskusi olnud, uus tarkvara, äh, kuude kaupa see ei töötanud, raske oli allkirju koguda, aga nüüd ta toimib ainult tänu sellele, et leiti ad hoc lahendus, aga see on ajutine lahendus ja ei saa jätkata niimoodi. meil on vaja see probleem lahendada, meil on vaja, et meil oleks üks platvorm kõigile kodanikele, kus kõik kodanikud saavad ka vaadata, mis siis tegelikult toimub, meil on vaja ühtset platvormi, mis ei tohi kodanikele midagi maksma minna, see peab olema lihtne kasutada ja meil on vaja sellist lihtsat kasutusvõimalust äh, tarkvara, mis ei oleks keeruline ja tuleb ka likvideerida ajakirjade kogumise ja sertifitseerimisega seonduvad probleemid. meil on vaja ühtset süsteemi kõigeks selleks. ja tähtis on, et kõik kõikides liikmesriikides saaks allkirju koguda nimede ja aadressidega varustatult. sõna saab härra Flasaga, aga mulle tundub, et teda ei ole kohal ja seetõttu annan sõna härra Pattenile üheks minutiks ja kolmekümneks sekundiks Uh, ma tänan, proua president. jah, see on tegelikult avalike suhete üritus ja mittedemokraatlik Euroopa Liit siin räägib demokraatiast. Abraham Lincoln uh, oli see, kes ütles, et uh, inimeste valitsus peab olema, inimeste jaoks peab olema valitsus, aga ei ole sellist poliitilist identiteeti Euroopas, millega meie inimesed saaksid ennast identifitseerida, nii et tegelikku demokraatlikku süsteemi meil Euroopa kui terviku jaoks olema, sellepärast ei saagi. ja Äh, rohkem rahvusriike, pigem äh, seal on inimestel ühtne identiteet. Äh, kõik valitsused kõikides riikides on erinevad, neil on erinevad struktuurid, aga selleks, et riiki nimetada demokraatlikuks, peab tal olema üks tunnus ja see on võime mitte ainult valida valitsusi, vaid ka asendada see teise valitsusega, kui vaja ja see on üks asi, mida Euroopa Liidus ei ole võimalik teha, inimesed ei vali komisjoni ega Euroopa Liidu valitsust ega saa ka seda erru lasta. nii et ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei saa öelda, et ta on funktsioneeriv demokraatia seetõttu. me näeme, kuidas demokraatia hoopis hävib. kõik läänemaailma valitsused ja eriti Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused on oma inimestest eemaldunud ja sunnivad neile peale poliitikat, mida inimesed ei taha, nagu massiliselt kontrollitav immigratsioon, nagu see idiootne kliimamuutuste seadusandlus, mis hävitab majandust. ainus kodanikualgatus, mis oleks mõttekas, oleks lahkuda eh, Euroopa Liidust ja mm, hääletage Ühendkuningriigi sõltumatuse partei poolt, nagu tehakse üha rohkem härra Scholz pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua president, volinik. mina ka ühinesin selle suulise küsimusega, sest see on väga tabav küsimus ja meie arutelu näitab, et tõesti, küsimus on aktuaalne, tähtis on käsitleda neid teemasid, mis on kirja läinud, mis sest isegi, kui nad ei vasta formaalsetele nõuetele. meil on vaja kõrvaldada bürokraatlikud barjäärid. see algatus ise peab muutuma palju paindlikumaks. Euroopa kodanikualgatuse mõte oli ju mitte selles, et prioriteetne juurdepääs parlamendil või komisjonile inimestele tagada, see ei ole see, kuidas meie ühiskond tegelikult toimub. me eh, peame silmas just osalusdemokraatiat. ja meie siin parlamendis ka peame oma töö ära tegema ja miks mitte siis siduda see kodanikualgatus väga tihedalt meie tööga. meil on ju siin suured võimalused Euroopa Parlamendis selleks ja ma arvan, et need kodanikualgatused, mis ei ole edukad, vähemasti peaksid kaasa tooma ära kuulamise või petitsiooni, miks mitte. Euroopa kodanikualgatus on väga eh, paindumatu vahend ja see ei ole vastuvõetav. ma toon teile ühe näite Eh, õigus veele on üks algatus, mis praegu on käivitatud eh, ja inimesed ütlevad, et on eh, veemajanduse privatiseerimise vastu Euroopas ja üle miljoni allkirja on kogutud viiest erinevast riigist. aga Itaalias ei ole see üleskutse inimesteni jõudnud üks koma neli miljonit allkirja paar aastat tagasi jälle koguti selle kohta meil, nii et mõtleme selle üle järele. ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks härra Möltser. president, ma tänan. Euroopa kodanikualgatus on nüüd olnud käigus üks aasta ja nagu me teame, see annab Euroopa kodanikele vali, võimaluse osaleda seadusloomes ja mõte oli selles, et läbipaistvust ka kodanikualgatuse kaudu suurendada. senised kogemused aga on näidanud, et tegelikult see asi nii ei toimi. paljud, kes on algatuse osalised, on kaevanud, et väga kallis on see kõik. Global kakskümmend Austria ütles, et eh, algatuse ettevalmistamise perioodis nemad protestisid tuumaenergia vastu. paraku oli nende tegevus kitsendatud ja nad ei saanudki algatust eh, esitada, sest komisjon on seadnud väga bürokraatlikud kulukad tõkked algatajate teele. see ei ole vastuvõetav, meil on vaja kasutajasõbralikku juurdepääsu algatusele ning tähtis on tagada ka kõrge osalus nendes algatustes minu arvates oleks ohtlik see, kui me jätame ühelt poolt mulje, et Euroopa kodanikud saavad põhjustada õigusakte, aga tegelikult nad ei saa seda teha, sest see tekitab skeptilisust Euroopa Liidu vastu. ja tuleb mõelda selle peale, kas olemasolevad algatused vajavad komisjonis automaatselt läbikaalumist aitäh ja nüüd saab sõna härra Peker neljaks minutiks. aitäh, president, volinik, daamid ja härrad. me tähistame praegu aasta möödumist Euroopa kodanike algatuse sisseviimisest ja ma arvan, et äh, tähistamiseks on tõepoolest põhjust Äh, väga paljud Euroopa kodanikud on saanud osaleda sellises otseses äh, kodanike demokraatias. neliteist algatust on tehtud ja minul austerlasena on väga hea meel, et neli nendest on tulnud Austria osalusel samuti tahaksin avaldada tunnustust komisjoni talitustele, kes kodanikualgatusega seotud on. Nad on äh, seda projekti toetanud kogu aeg ning hoolitsenud selle eest, et äh, online allkirjade kogumise süsteem on käivitunud. Euroopa kodanike algatus äh, ja aasta selle algatuse sisseviimisest annab meile praegu võimaluse teha inventuuri ja vaadata, kus oleks võib-olla vaja muudatusi sisse vii-, viia. peamine probleem nende algatuste puhul on kahtlemata see, et inimesed ei ole neist lihtsalt teadlikud ja ma arvan, et meie kõigi ülesanne peab olema seda infot levitada, mitte ainult komisjoni ülesanne. liikmesriigid peaksid samuti teadlikkuse tõstmises osalema, äh, seda nad siiani ei ole teinud. veel üks mureallikas on allkirjade kogunemise online süsteem, sellega on palju tehnilisi probleeme, samuti on meil palju bürokraatlikke probleeme. võib-olla üks mõte, mida tasuks kaaluda, on see, et tuleks kasutada sellist ühtset äh, tarkvara, mis oleks äh, kättesaadav kõigile. Ehm, ma tean, et äh, inimesed on üritanud viis, viis kuud ennast registreerida ja ma arvan, et selliste pro-, pro-, probleemide jaoks on olemas lahendus, sellepärast et need allkirjad tuleb ju koguda kaheteistkümne kuu jooksul võib-olla peatuksin äh, pikemalt ühel teemal, äh, mis mulle isiklikult nördimust tekitab. Äh, selle aasta jooksul meil kodanikealgatused on eksisteerinud, võib täiesti õigustatult öelda, et on teatud asjad, millega asjad ei ole korras ja siin ma viitan algatustele, mis esimesena sai kokku üks miljonit allkirja. see algatus puudutas vett. veeteema ei ole sugugi äh, mitte juhuslik ja sugugi mitte juhuslik ei ole, et just populistlikud jõud Euroopas on selle teema taga. inimesed räägivad vee sunniviisilisest privatiseerimisest, mida äh, Euroopa Liit üritab ellu viia ja minu arvates on see täiesti vale. kui vaadata seda kampaaniaprotsessi, siis me peaksime arvestama sellega, et inimesed, kes on selle algatuse taga, ja enamalt jaolt on need ametiühingu liikumised, siis eh, sellisel moel me ei plaaninud kodanike algatusi ellu rakendada mis puudutab ametiühinguid, siis me tegeleme siin äh, institutsionaliseeritud algatusega, tegemist ei ole algatusega, mille on esitanud kodanikud. ning ma arvan, et oleks äh, õiglasem ja ausam, kui ametiühingud selle üle järele mõtleksid ja tulevikus niimoodi ei käituks ning ka teised ähm, äh, poliitilised institutsioonid võivad seda võimalust ära kasutada mina ei taha, et äh, Euroopast kaoksid ametiühingud, äh, ütlen selle täiesti selgelt välja, aga ei saa institutsioonina lihtsalt äh, kasutada neid, kuritarvitada neid kodanike algatusi meie Euroopa Parlamendis peame olema uhked kodanike algatuste üle, aga töötagem ka selle nimel, et asja veelgi paremaks muuta. ja nüüd saab sõna proua Kurmai aitäh, president, volinik, kolleegid, mina olin selle väga olulise teema kaasraportööriks ning loomulikult on mul väga hea meel sellel teemal praegu sõna võtta. kodanikealgatus on tõeliselt revolutsiooniline vahend osalusdemokraatia vallas, mis võimaldab kodanikel oma hääle kuuldavaks teha ja seda just ajal, kui seda häält on kõige rohkem vaja kuulda. Need algatused, mis siiani on esitanud Äh, toovad tõesti uusi ideesid ja seega suhtun ma nendesse optimistlikult. Euroopa kodanikud on tõesti hakanud nägema nende algatuste lisandväärtust, aga meil on olnud tõesti ka tehnilisi probleeme, millega äh, nende algatuste organiseerijad on silmitsi seisnud. kui me seda määrust koostasime, siis me teadsime, et me tegeleme täiesti uue asjaga, sellepärast et midagi taolist ei olnud kunagi sellises ulatuses välja töötatud. Äh, online allkirjade kogumise projekt probleemid ja serverite probleemid on tänu komisjoni abile osaliselt lahendatud, aga me peame leidma jätkusuutliku lahenduse. samuti peame leidma õige tasakaalu andmekaitse ja kasutajasõbralikkuse vahel. ma tean, et mõned inimesed tahavad, et määrus läbi vaadatakse aga mina leian, et aeg selleks on veel liiga varane. me peame täielikult olukorda hindama, enne kui midagi taolist tegema hakkame. tervitan neid jõupingutusi, mida komisjon siiani on teinud, näiteks äh, otsus äh, pikendada allkirjade kogumise perioodi esimeste äh, algatuste puhul, sest need algatused seisid silmitsi suurimate tehniliste probleemidega ja tahaksin rõhutada võrdse kohtlemise olulisust siin me saame teha väga palju selleks, et tõhustada dialoogi korraldajate ja kodanike ühiskonnaga, arvestada nende kogemusi ning muuta online allkirjade kogumine kõigile kättesaadavamaks ning võib-olla peaks rääkima ka tsentraliseeritud protsessist ja samuti peame kasutama äh, Äh, võimalust oma kommunikatsioonistrateegiat parandada, väga paljud kodanikud veel ei tea, et kodanikualgatus on üldse üldse olemas ja see on lubamatu, meil on vaja ka koostööd Euroopa institutsioonide ja infobüroode vahel ja samuti on vaja rohkem koostööd liikmesriikide vahel. mina näiteks olen pettunud, et üks liikmesriik äh, blokeeris otsust allkirjade kogumise perioodi pikendada. Äh, me peame muutma kodanike algatustest, tegema kodanike algatuse demokraatlikuks edulooks, nagu ta peabki olema ja pöörduksin nüüd nende kodanike poole, kes on siin ja kes meid kuulavad äh, tegemist on tõesti võimalusega, mida tuleb ära kasutada, ma, ma loodan, et te kuulate põhjalikult neid analüüse, mida me siin teeme. ja nüüd annan äh, sõna härra Rinaldile kaheks ja minutiks kolmekümneks sekundiks. aitäh, president, lugupeetud volinik, äh, kolleegid, daamid ja härrad, me kõneleme ühest äh, vahendist, mis äh, loob otsesideme kodanike ja Euroopa vahel ja see vahend eksisteerib mitte ainult Euroopa kodanike aastal, vaid pidevalt. Äh, praegu on inimeste usaldus Euroopa Liidu suhtes väga madal, seda me näeme iga päev. kodanike algatus on tõepoolest vahend, Äh, väga erakordne vahend, mina olin seotud ühe esimese algatusega, mis puudutas infopluralismi, parlament äh, kiitis selle mõtte heaks, meil toimus suurepärane hääletus äh, hääletustulemus oli viigis ja seetõttu see asi edasi ei läinud küll oleks olnud tore, kui me oleksime saanud kodanikele öelda, et läbi nende algatuse äh, äh, oli võimalik lahendada probleemi, mida institutsioonid ei suutnud lahendada. loomulikult puudutab asi meediapluralismi, see on meie Euroopa Liidu identiteedi keskmes. mida me siis teeme selleks, et Euroopa kodanike algatused saaksid edasi areneda? me peame täna seda arutelu, see arutelu võimaldab meil vaadata tagasi eh, esimesele aastale ja vaadata, millised oleksid need võimalikud muudatused, mida tuleks sisse viia on selge, et kui meil on avatud lähtekoodiga tarkvara, eh, siis sellega tihtipeale käivad eh, kaasas kasvuraskused, seda ei ole ke kerge kasutada ning kindlasti on neid valdkondi, kus tuleks tegutseda. mina olen olnud üheks teerajajatest ning ma arvan, et äh, meil läheb veel vaja natuke aega, natuke raha, mis puudutab online sertifitseerimist ja kontrollimist, siis see süsteem on ka praegu väga keeruline äh, on terve rida probleeme, mis on tehnilised, probleeme, mis on juriidilised ning Äh, ning see, kuidas kodanike allkirju näiteks registreeritakse ja kontrollitakse, võib-olla need probleemid võiks jätta komisjoni hooleks, aga meie siin äh, parlamendis peame ka kodanikke teavitama sellisest asjast, et sellised algatused üleüldse olemas on, me peame hoolitsema selle eest, et bürokraatia ja need tehnilised aspektid äh, ei hakkaks äh, kahjustama äh, Äh, ühte Lissaboni lepingu kõige paremat saavutust. aitäh ja pool auke! suur tänu, lugupeetud juhataja, aktiivne kodanik on ressurss meie jaoks. mina tean seda juba pärast seda, kui ma töötasin petitsioonide komisjonis, nende panus võib olla väga suur ja Nikolale ütleksin, Nikolale Randile ütleksin kommentaariks, et äh, otsene mõjutamine äh, äh, see ei, et see ei mõjuta neid äh, seda äh, võimalust kasutama, me peame, peame kodanikele ütlema, et nemad võivad aidata kaasa meie päevakorda muutmisele ja äh, kui meil on ühtne tugev käsitlus siin parlamendis, siis see aitab protsessile kaasa, petitsioonikomisjon peaks olema äh, see komisjon, kes tagab, et äh, kodanikud saavad siia tulla, meil on, on kuulamine, komisjon on äh, kohal, asjakohased komisjonid osalevad selles protsessis ja me peame tõesti eraldama aega kogu selleks menetluseks, nii et kodanik saab aru, et me võtame seda tõsiselt, et me menetleme seda nagu kord ja kohus ja sellisel juhul Äh, kodanikud kasutavad seda võimalust, loomulikult me ei saa kodanikele öelda, et nemad muutuvad sellega otsustajaks, see oleks vale. ja nüüd siis järgmisena äh, proua De Martini äh,. lugupeetud juhataja, mina olen siin uus ja seepärast suur tänu selle võimaluse eest äh, esimest korda siin sõna võtta. ja nüüd räägiksin oma teises emakeeles, itaalia keeles Euroopa kodanikualgatus, lugupeetud juhataja, on iseäranis oluline Euroopas ajal, kui Euroopas on usalduse puudujääk, kuid meil on teatavaid teavitamisega ja bürokraatiaga seotud probleemi, nagu rääkis volinik ja ka eelkõnelejad. ma toon ühe praktilise näite oma koduriigist Itaaliast. avaliku vee algatus pärast paari kuud on juba kogunud kakskümmend tuhat allkirja ja Itaalias on vaja viiskümmend neli tuhat allkirja. ja samal teemal kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kahe kuu jooksul, kui toimus rahvahääletus, koguti üle miljoni hää-, äh, allkirja. nii et äh, riigi algatuse, Euroopa algatuse soorituse vahet Liit saab selgitada ainult sellega, et meil on äh, bürokraatia ja teavitamisega seotud probleem. ma tean, et äh, komisjon äh, on teinud ettepaneku algatuse, kodanikualgatust või algatuse õigust lihtsustada. see tundub üsna naeruväärne sõnastus, kuid ma loodan, et äh, komisjon äh, saab äh, lisaks nendele bürokraatlikele sõnastustele ka praktikas midagi saavutada ja seda lihtsustada. härra Tsismanski, palun järgmisena, ütleb proua juhataja. suur tänu, lugupeetud juhataja, eelmise aasta oktoobris koos ähm, kahe teise, kaheksa teise liigi ja riigi kolleegidega alustasime me allkirjade kogumist äh, kodanikualgatuse jaoks, mis käsitles kliimapaketti. meie eesmärgiks oli peatada kliimapakett ja meie algatus kogus päris palju toetust, ka ametiühingud toetasid seda. Euroopa kodanikualgatuse mõte Lissaboni lepingus on õige aga rakendamisega on seotud mitmeid äh, raskusi praegusel hetkel. me näeme, millised äh, probleemid on registreerimisega, allkirjade online kogumisega. Euroopa Komisjon ei ole teinud ettepanekuid, äh, kuidas neid probleeme kõrvaldada ja protsessi lihtsustada. me teame, et see on äärmiselt keeruline menetlus, tülikas menetlus, me tahaksime, et kodanikke kaasataks rohkem, kuid tehnoloogia, mida seal kasutatakse, kasutatakse, paistab olevat keeruline ja teatavad äh, nõuded, mida esitatakse, äh, suurendavad kulusid äh, ja haldusprotsess pole ka sugugi mitte kergete killast ühe vormi täitmine võtab tunde ja üksikasjalik info selle kohta, kus riikides on autentitud äh, allkirjade kogumise võimalus äh, puudub. nii et ma arvan, et jah, me peame leidma mingisuguse lahenduse, mis äh, olemasolevad probleemid kõrvaldab seoses allkirjade kogumisega internetis. see peaks olema lihtsam kui praegu ja kodanikel peaks olema võimalus kuskil oma demokraatlikku õigust oma seisukohti esitada, äh, rakendada. see on demokraatia eeltingimuseks, suur tänu ja härra Maier, üks minut palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. Euroopa Liidus äh, äh, on mitmeid suuri arutelusid, teemasid, kus ja räägitakse, korraldatakse isegi streike Euroopa valuuta kohta, pangandussüsteemi kohta, kärpemeetmete või majanduskasvu teema kohta, neid teemasid analüüsitakse äh, põhjalikult ja ka kodanikud tahaksid selles protsessis osaleda. paraku see kodanikualgatuse va-, instrument ei võimalda neil seda teha, see tegelikult hoopis takistab kodanike osalust. meie tahtsime teha algatuse äh, avaliku panga kohta, äh, aga seda meil ei võimaldatud. kahekümne esimesel sajandil peaksime me arutlema pigem selle üle, kas kodanikud on kaasatud äh, sellesse juhtimise protsessi või mitte kodanikud peavad saama otsustusprotsessis osaleda kahekümne esimesel sajandil, see on hädavajalik, nad peavad saama algatada otsuseid ja me peame aitama kodanikel otsustusprotsessis osaleda ja sellest me peaksime rääkima, kuid meil on veel palju saavutada. härra Pulan, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. kodanikualgatus on suurepärane instrument kodanike jaoks, aga paraku see on halvatud sellepärast, et on mitmeid haldustakistusi ja bürokraatlikke takistusi. see algatus algatustest, mis esitati, ainult pooled võeti vastu ja vähe oli need, kes suutsid miljon allkirja koguda. on mitmeid tõkkeid, mitmeid puudujääke, projekte, nagu ma, kui sellist ma toetan. me peame vältima selliseid petitsioone, mis on vastuolulised, kuritahtlikud, nagu Ameerika Ühendriikides näiteks on ähm, ettepanekud, mis puudutavad Star Warsi aga me, ka mõned meie kolleegid on kasutanud seda võimalust, tahavad rääkida sellest äh, parlamendi ühisest asukohast, see oleks aluslepinguga vastuolus, me teame muidugi, et peamine parlamendi asukoht on äh, Strasbourgis ja ma arvan, et äh, kodanikualgatust ei tohiks kasutada seaduse vastu võitlemiseks. sõnaõigus arvamuse õigus on, on kõigil olemas ja kodanikualgatus peaks seda teenima. ja praegu äh, aga kodanikualgatuse saavutused näitavad, et takistusi on palju, kuid need on võimalik ületada. kodu, komisjon peaks parandama oma teavitamisprotsessi, lihtsustama bürokraatlikku haldusmenetlust ja andmete äh, kogumine äh, muuhulgas äh, ja identifitseerimine, isiku tuvastamine peaks olema lihtsustatum, samuti me peame kontrolli ja tööd parandama. kaksteist kuud allkirjade kogumiseks komisjon on lubanud luua sobiva infosüsteemi selle tarkvarasüsteemi selle protsessi juhtimiseks, mis ei tor-, toimi paraku. ja kui reeglid pole kõikide jaoks ühesugused, siis ei ole sellest midagi kasu, me peame kiiresti tegutsema, peame kodanikuühiskonnale äh, andma võimaluse osaleda meie otsustusprotsessis ja konsulteerima nendega. üks paradoksaalne küsimus ka, kodanikualgatus. kas oleks vaja ehk kodanikualgatust selleks, et äh, kodanikualgandust parandada, praegusel hetkel no paistab, et seda tehakse, kodanik komisjon peab võitlema äh, Euroopa kodanike aastal äh, kodanikualgatuse takistuste vastu. ma kardan, et äh, vastasel korral see väga hea demokraatia edendamise vahend satub ohtu. härra Postinaru, üks minut palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. kahekümne kolmas aprill on Euroopa kodanikualgatuse esimene aastapäev. tegemist on osalusdemokraatia vahendiga mis on alles algusjärgus, kuid olnud siiski piisavalt edukas, nagu näiteks õigus veele kõigile on kogunud juba miljon allkirja ja neid allkirja tuleb veelgi. Euroopa Parlament on väga tähtsat rolli mänginud selle teksti koostamisel, üle kahe kolmandiku tekstist on Euroopa Parlamendi liikmete saavutus, mis näitab, et me oleme äärmiselt pühendunud sellele, et Euroopa kodanikud saaksid rohkem osaleda Euroopa poliitikate määratlemises ja muutmises. selle eest õnnitlussõnad meile endale mul on väga hea meel, et mina ja petitsioonide komisjoni kolleegid üheskoos mängisid tähtsat rolli selle osalusdemokraatia vahendi edendamise protsessis. kutsuksin komisjoni üles analüüsima põhjalikult äh, selle instrumendi kuritahtlikku kasutamise võimalusi liikmesriikideks natsionalistliku propaganda tegemiseks ja rõhutan, et kodanikel peab olema õigus äh, siiski oma arvamust avaldada. Äh, proua Anderson, palun Euroopa kodanikualgatus äh, ei ole olnud nii mõjukas, kui me oleksime seda soovinud. poliitilise aktivistina olen ma olnud osaline mitmetes allkirjade kogumiste kampaanias ja kodanikualgatuse süsteem on kindlasti kõige kasutaja ebasõbralikum süsteem üldse. Euroopa kodanikualgatus äh, äh, peaks kaasama kõiki, kuid äh, siin jäetakse välja Euroopa välised kodanikud, noored kodanikud, väga paljud äh, miljonid äh, Euroopa kodanikud, kes elavad Euroopa Liidust väljas, nagu näiteks Iiri kodanikud, äh, on välja jäetud. Need inimesed on olnud sunnitud emigreeruma ja nad, nende jaoks on Euroopa poliitika erinevad aspektid väga olulised. meie analüüsime ja jälgime seda protsessi ja tähelepanelikult ja ka aita-, tahame aidata kaasa sellele, et äh, see protsess oleks kaasavam, samuti äh, peaks olema võimalus esitada kodanikualgatus Euroopa Parlamendi ühe asukoha kohta, mis aitaks kokku hoida miljoneid eurosid. proua Anderson, tervitan siin äh, neid uusi külalisi, kes on tulnud külastama Euroopa Parlamenti ja see te-, täna praegu arutletav teema puudutab just nimelt teid, kodanikualgatus on teie kätes, nii et kuulake väga tähelepanelikult, see info võib olla teile kasulik. ja nüüd härra Jakolino, neli minutit, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. Euroopa peab tuginema meie kodanike õigusele oma seisukohti avaldada ning kasutada sellist äh, vahendit nagu õigusloomeline algatus. kuulasin kolleege, kuulasin volinik Malmströmi seisukohavõttu ja pean tõdema, et pole vähimatki kahtlust, selle protsessi käivitamisega on olnud seatud teatavaid raskusi. mõned liikmesriigid ei ole käitunud äh, nagu peaks kodanike teavitamisel, samuti on bürokraatiaga seotud probleeme, tarkvara, mida kasutatakse, on samuti tekitanud raskusi, hoolimata sellest, et mõned vead on juba kõrvaldatud nii et äh, me peame seda asju veel analüüsima, üle vaatama, nagu ka tänasest arutelust on selgunud, äh, me peame kandma hoolt selle eest, äh, et bürokraatia ei lämmata meie kodanike osalustahet see on tõesti suurepäraseks ressursiks, ka komisjoni jaoks ressursiks, komisjoni töödki on võimalik rikastada, kuna kodanikud saavad aidata sellele protsessile kaasa. liikmesriigid ja nõukogu peavad kasutama ära seda vahendit ja edendama seda, paraku pole seda siiani tehtud. mõned kodanikualgatused on osutunud edukaks, õigus veele näiteks kuid äh, põhiõigused, äh, isikuvabadused äh, on võib-olla teema, mis oleks inimestele rohkem südamelähedasem. kodanikud võtavad sõna heaolu puudutavates küsimustes, kultuuriküsimustes, oma eluala puudutavates küsimustes ja neil on ka võimalik nendes valdkondades õigusloomelisi algatusi teha, kuid me peame kandma hoolt selle eest, et algatused puudutaksid Euroopa tasandi teemat ja Euroopa jaoks olulisi teemasid, siis kodanikud aitavad kaasa Euroopa vormimisele, nii nagu nemad seda soovivad nii et siis äh, vähem bürokraatiat, rohkem paindlikkust äh, internetis allkirjade kogumise protsessis ja äh, seda on siin juba mainitud korduvalt, me ei tohiks kodanikke naeruvääristada, nii nagu me mõningal puhul oleme, mõningatel puhkudel oleme siiani teinud, me peame tõesti kandma hoolt selle eest, et kodanike õigusi austatakse ning selle õigusloomelise töövahendi kasutamine peab olema kasutajasõbralik ja sujuvam. samuti peame pakkuma paremat, paremini informatsiooni kodanikualgatuse kohta ja lihtsustama kogu selle protsessi. sellest oleks tõesti kasu, kui me tahame Euroopat, kus kodanikuhääled on kuulda, iseäranis meie noorte kodaniku hääled, siis tuleb need puudujäägid kõrvaldada ning vähendada lõhet institutsioonide ja noorte vahel. noored inimesed, kui nad teavad, et nad saavad õigusloomeprotsessi, mis nende elu suunab ja nende elu ümbritseb, mõjutada, siis nad kasutavad seda võimalust. ma tahaksin tänada volinik Malmströmi, et ta on olnud väga abivalmis äh, selles protsessis, aga komisjon peab andma endast parima, et seda protsessi veelgi edendada ning ähm, kutsuma üles liikmesriiki liikmesriike sellele, sellele protsessile samuti kaasa aitama, samuti vajab see protsess lihtsustamist, äh, sellepärast et äh, see aitab tõesti Euroopa kodanike demokraatlikku osalust parandada, proua Guillaume, palun. lugupeetud volinik, aga mina kasutan võimalust, äh, et rääkida sellest kodanikualgatusest, mis on muutumas, noh, Äh, mis on küll noor äh, instrument, kuid väga oluline Euroopa demokraatia edendamises. Euroopa Parlament on olnud väga aktiivne osaline määruse koostamisel ja selle vahendi äh, jõustumises. siin on tõstatatud mitmeid küsimusi ja selle vahendi kasutamise kohta, mida, seda vahendit väga palju ei tunta ja tegemist on sellise kollektiivse algatusega, kollektiivse võimalusega, on mitmeid lahtiseid küsimusi, mis on suut-, seotud näiteks isikuandmete kaitsega, allkirjade kogumise tähtaegadega. loomulikult on kritiseeritud seda menetlust, see on üsnagi tavaline, see protsess võib olla liiga äh, pikaajaline, see võib valmistada muret meie kodanikele, aga igal juhul äh, peab äh, seda veel analüüsima, sellepärast et me ei tahaks, et ainult lobirühmad oleksid suutelised äh, neid takistusi ületama ja oma huvisid kaitsma. iga kodanik peab saama võimaluse ka kasutada selles Euroopa otsustusprotsessi mõjutamise võimaluses selles kontekstis tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et kodaniku, liikmesriigid peaksid selle Euroopa demokraatia instrumendi kohta rohkem infot andma ja paistab, et Euroopa liikmesriigid ei ole selle kodanikualgatuse vastu piisavalt huvi tundnud. proua Zaborska. aitäh, president Voline, nagu te juba mainisite oma sissejuhatavas sõnavõtus, on komisjon otsustanud äh, pikendada äh, allkirjade kogumise perioodi üheksa esimese algatuse osas selleks, et äh, kõigil kodanikel oleks võimalik aktiivselt osaleda. selleks uueks tähtajaks, nagu te ütlesite, on nüüd esimene november aga ministrite nõukogu ei ole selle uue täis, tähtajaga nõus. seda enam, et nõukogu ei ole olnud valmis vastama parlamendi jaoks väga olulisele küsimusele. nõukogu on teinud lõpu ka teatud kodanike algatustele. täna pöördun ma eelkõige nõukogu poole ja nõuan, et nõukogu vastaks koheselt minu äh, küsimusele kaks tuhat kolmteist parlament parlamendi küsimusele tuleb vastata kolme nädala jooksul, aga ähm, juba kuus nädalat ei ole nõukogu äh, selle allkirjade tähtaja osas vastanud, äh, mis puudutavad siis praegust, praegu üheksat kodanike algatust on äärmiselt oluline, et nõukogu võtaks sõna sellisel olulisel teemal nagu allkirjade kogumise lõpptähtaeg Äh, sellepärast et tegemist on tõelist, tõsise juriidilise probleemiga, mis puudutab Euroopa koda, kodanike algatusi. proua volinik, niisiis ma palun, et komisjon ja nõukogu jõuaksid kokkuleppele äh, selleks, et need äh, üheksa esimest algatust ei jääks sellisesse ebakindlasse olukorda, aitäh! ja nüüd saab sõna härra Martin üheks minutiks ma tänan proua president, nagu teised saadikud, ka mina arvan, et kodanikualgatusel on eh, potentsiaal olemas, loob sellise avaliku ruumi, kus saavad kodanikud dialoogi pidada ja see on ka võimalus erinevate riikide kodanikele ühendada oma jõud ja tõusta kõrgemale eh, rahvuslikest huvidest. jah, on olemas Euroopa teemos ja meiegi, see algatus saab sellesse panuse anda ja mind julgustas voliniku sõnavõtt täna hommikul, see näitas, kuivõrd pühendunud ollakse komisjoni komisjonis kodanikualgatusele ja me teame seda ka varasemast ajast, nii et neli asja nüüd palun, komisjon, tehke. on vaja jätkuvalt eh, lihtsustada ja parandada tehnoloogiat. on vaja eh, üritada luua tsentraliseeritud online platvorm ja mul oli hea meel selle üle, et te arutate, arutate asja ka Ühendkuningriigi ja Iirimaa Eh, valitsustega, et tõesti nende eh, liikmesriikide kodanikud, kes väljaspool riiki on, saaksid ka osaleda algatustes ja komisjon ja parlament koos peavad tegema rohkem ära algatusest informeerimisel ja üheskoos on meil vaja töötada, et eh, rohkem kaasata, reklaamida asja liikmesriikides. aitäh, härra Martin ja nüüd saab sõna proua Senissin, aga teda vist ei ole kohal ja seetõttu annan sõna proua Estrelale üheks minutiks. suur tänu, proua president. Lissaboni leping suurendas eh, osalusdemokraatiat ja Euroopa kodanikualgatus on väga positiivne instrument, aga nagu juba öeldud, seda on vaja lihtsustada, eeskirjad peavad muutuma lihtsamaks, sest äh, väga raske on praegu seda algatust käivitada ja me tervitame neid jõupingutusi, mis komisjon on teinud ja teeb selleks, et tagada tõesti tõeline kodanike osalus otsuste langetamise protsessides Euroopa tegevuspoliitikate üle Euroopa kodanike aastal, ajal, mil Euroopa eh, teeb läbi suurt majanduskriisi, aga ka poliitilist kriisi ja väärtuste kriisi, on väga oluline see, et me süvendame dialoogi Euroopa poliitikute, institutsiooni ja kodanike vahel. see dialoog peab võimaldama meil määratleda eh, see kurss, mis vastab kodanike ootustele ja kodanikud peavad saama osaleda Euroopa projekti kujundamisel ja arendamisel. on eh, vaja kuulata neid signaale, mis tuleb kodanikelt Euroopas toimuva kohta, on vaja kuulata meie kodanikke isegi siis, kui nad avaldavad meelt tänavatel. ja nüüd saab sõna proua Kleva Kekus üheks minutiks. ma tänan jah, on vaja kodanike osalust laiendada ja suurendada ja neil on võimalik kodanikualgatuse kaudu osaleda teemade arutamisel, mis puudutavad nende igapäevaelu, aga meil on vaja jõuda välja ka nende inimrühmadeni, kes tavaliselt eh, ei söanda avaldada mõju seadusloomele ja kodanikualgatus nüüd peabki selle lünga täitma. me oleme nüüd pälvinud kodanike tähelepanu ja suutnud äh, pakkuda neile isiklikuma ja kasulikuma vahendi, mille kaudu nad saavad kujundada omaenda tulevikku. aga loomulikult on veel tehnilisi üksikasju, mis vajavad äh, parandamist ja äh, kolmteist algatust on juba registreeritud, aga ainult üks on üle miljoni allkirja kogunud, see näitab, et süsteem ei ole veel õige Äh, aga on selge see, et ühe aastaga väga palju saavutada ei õnnetu, õnnestu. aitäh ja nüüd härra Kohveraati. aitäh, äh, president, äh, volinik. kui Lissaboni lepinguga otsustati sisse tuua kodanike algatused Äh, siis nähti nendes algatustes tohutu suurt potentsiaali, kodanikel oli võimalik osaleda institutsioonide töös ja me teame, kui palju meil on äh, seda vaja äh, praeguses faasis, kus meil on suured majanduslikud ja sotsiaalsed raskused ja paljud inimesed vaatavad institutsioonide suunas kahtlevalt või isegi vaenulikult aga seistes, arvestades siis selle alga-, algatuste potentsiaali, me peame arvestama ka sellega, et nendel algatustel on äh, teatud äh, piirid. Äh, algatuste idee läbivaatamine kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on liiga kaugel, seda tuleks teha kiiremini ja on selge, et kodanikealgatus on veel vähe tuntud sellepärast, et seda otsedemokraatia vahendit ei kasutata täielikult, kodanikud lihtsalt ei tea, et see on olemas ning äh, need alg-, algatused ähm, peaksid viima välja ka seadusteni, äh, sellepärast et äh, praegusel kujul see menetlus ei ole tõesti eriti, eriti ideaalne ning Äh, kui äh, on äh, probleemid, mis kodanikel on südamelähedased ja nendes osas nad teevad algatusi ja midagi ette ei võeta, siis see annab ka negatiivse tagasiside, tagasiside. ja nüüd oleme jõudnud siis vaba mikrofoni vooruni ja kõigepealt saab sõna härra Papa-Nikolau üheks minutiks. aitäh, president. mina tahaksin pärast seda analüüsi, mida me oleme täna kuulnud, öelda, et meil on olemas tulemustabel, komisjon kõneles meile sellest ja tahaksin komisjoni tänada tehtud töö eest. inimesed näevad, et on olemas väga häid mõtteid, väga häid algatusi, neid ei ole küll palju, aga nad on olulised ning see kõik näitab, et Euroopa kodanikud tõepoolest tahavad Euroopa asjades kaasa rääkida ning need ettepanekud, äh, mis on esitatud, tõepoolest lisavad äh, midagi, nendes on äh, asju, mille, millesse komisjon võib-olla suhtub positiivsemalt kui liikmesriigid pärast Lissaboni lepingut, kus kodanikealgatuste idee sees oli on praegu tekkinud väga palju kahtlusi ähm, ja just sellisel kahtluste ajajärgul minu arvates oleksid need kodanikualgatused väga kasulikud äh, on äärmiselt oluline, nagu härra Kohverati ütles, et äh, need ettepanekud või ideed, mis koda-, millega kodanikud välja tulevad, ka seaduse kuju saavad ja kodanikud näevad, et need algatused tõepoolest toimivad. ja nüüd saab sõna järgmine kõneleja aitäh äh,, volinik äh, ütleb härra Sveer, Euroopa Liidu tulevik äh, sõltub äh, täielikult sellest, kas me suudame laiendada demokraatiat ja teha lõpu demokraatia vaegusele, kas me suudame leida süsteemseid lahendusi selleks, et demokraatlikku ruumi laiendada. Euroopa kodanike algatus on kahtlemata kasulik, sellepärast et see suurendab demokraatia, osalusdemokraatiat. samas on Euroopa Liidus ka selliseid algatusi, mis ei ole just äh, väga Euroopa Liitu soosivad, allkirju kogutakse äh, äh, selleks, et kehtestada tingimusteta põhisissetulek, tegemist on mõttega, mis lähtub sellest, et kõik kodanikud peavad riigilt saama viissada, kuussada eurot, vaatamata sellele, kas neil on seda raha vaja või ei, kas nad on vaesed või rikkad ettepaneku tegijad ilmselt usuvad, et raha lihtsalt kuskilt trükitakse, seda ei ole vaja teenida. ja see viib meid äh, ühiskonnani, kus, äh, kus keegi ei tööta. mida te teete, volinik, kui sellise algatuse saadate? nüüd proua Tuun üheks minutiks, palun. aitäh mina äh, tahaksin äh, äh, et kodanike algatustest saaksid tõesti, saaks tõesti vahend, mida kodanikud kasutavad, mille läbi ja me teame, et kodanikud saavad osaleda Euroopa valimistel, aga neil ei ole muid vahendeid oma arvamuse kuuldavale toomiseks. meie Euroopa Parlamendis peame looma selliseid vahendeid ja Äh, kui ma kuulan, kuidas saadikud siin sõna võtavad ja räägivad sellest, et äh, seda instrumenti tuleb piirata, äh, siis ma ei saa sellest aru. ma ei usu, et me peaksime laskma ana-, ametiühingutel ja lobirühmadel ka liiga kaugele minna volinik, me peame hoolitsema selle eest, et see vahend on nende inimeste jaoks, kes seda vajavad ja mitte mingite organiseerunud huvirühmade jaoks võib-olla peaksime kodanikualgatuse mõtte uuesti läbi vaatama, vaatama, kuidas see idee on paika pandud ning vaatama, kuidas kodanikke sellest teavitada. aitäh, äh, proua Kadenbach. Äh, president, volinik, äh, suur aitäh. ka mina tervitan Äh, seda äh, vahendit, mis võimaldab äh, kodanikel aktiivselt osaleda, loomulikult on väga palju kasvuraskusi selle, nende algatustega, aga ma arvan, et Äh, arutelude, tänaste arutelude lõpus oleks, äh, tänased arutelud võimaldasid meil saada väga hea ülevaate sellest, mis toimub ja ma tõesti tahaksin avaldada tunnustust ka neile külastajatele, kes täna siin on. Äh, me peame tõesti tõstma inimeste teadlikkust sellest vahendist. ma arvan, et, et me peaksime siia kutsuma rohkem külastajaid. mul on üks suur mure Äh, nimelt konsultatsioonide ja avalike kuulamiste võimalus, äh, kui me saaksime need kuidagi siduda kodanike algatustega ja ka teavitada äh, inimesi nendest kuulamistest ja võib-olla natukene mõtteainet ka me, meil on, me oleme pidevalt äh, siin parlamendis ja seetõttu meil on liiga vähe aega kodanikega suhtlemiseks, võib-olla me peaksime siin midagi muutma, et meil oleks rohkem aega kodanikena, mina näen ennast äh, kui eelkõige oma valijate, oma kodanike esindajana. ja nüüd härra Luan üheks minutiks, palun. aitäh Euroopa kodanike aasta Äh, algatuse esimese aasta tulemused näitavad, et neljateistkümnest algatusest ainult üks on saanud vajalikud miljon häält allkirja. ma hindan komisjoni paindlikkust selles valdkonnas. see aasta on tõestanud, et menetlus on liiga keeruline ja kahjuks liikmesriigiti ühtlustamata. selleks, et me ei looks takistusi, mis hakkavad piirama kodanike osalust selles menetluses, tuleks meil minu arvates ühtlustada menetlused ja kriteeriumid liikmesriikide tasandil ning töötada välja paindlikum ning äh, turvalisem äh, online allkirjade kogumise platvorm. ja me peaksime samuti kaaluma selle süsteemi tsentraliseerimist ning komisjon peaks olema äh, see, kes selle eest vastutab. ning lõpetuseks peaksime looma ka kodanike jaoks info ja kontaktipunkte ja nõustamispunkte aitäh, sellega oleme vaba mikrofoni vooru lõpetanud ja nüüd annan sõna proua Malmströmile. Äh, suur aitäh, äh, lugupeetud äh, daamid ja härrad, selle väga olulise arutelu eest. ma arvan, et me kõik oleme nõus, et kodanike algatus on väga oluline vahend Euroopa demokraatia tugevdamiseks ja selleks, et kaasata Euroopa kodanikke, anda neile võimalus mõjutada neid, neid huvitavaid Euroopa küsimusi me loodame, et üsna peatselt üks nendest algatustest jõuab ka eh, komisjoni lauale ja me saame hakata sellega tegelema. tegemist on edulooga, aga nagu te kõik ütlesite ja nagu ütlesin mina ka oma eh, sissejuhatavas sõnavõtus, meil on eh, natukene kasvuraskusi ja nende probleemidega me peame tegelema, me kõik vastutame selle eest, nii komisjon kui ka parlament ja nõukogu kui kaasseadusandjad me peame hoolitsema selle eest, et süsteem toimiks ja meie komisjoni poole pealt ähm, oleme valmis endiselt äh, korraldama online allkirjade kogumise süsteemi tööd, see ei ole ideaalne lahendus, aga äh, loodetavasti sellest on kasu senikaua, kuni leiame alalise lahenduse ning ma kuulasin väga tähelepanelikult erinevaid kommentaare, kuidas äh, seda allkirjade kogumist korraldada ja komisjon on loomulikult avaldanud ka survet liikmesriikidele, et nad äh, igasuguseid künniseid äh, alandaksid tõesti niimoodi, et kõik Euroopa Liidu kodanikud saaksid algatuste esitamises osaleda. meil on ka kontaktid liikmesriikidega, mis puudutavad siis äh, tähtaegade pikendamist, selles küsimuses on meil olnud üsna konstruktiivne dialoog ja ma olen täiesti kindel, et peatselt me leiame ka lahenduse Äh, mulle esitati küsimus ka ühe algatuse kohta, millega mina ise olen seotud, ma arvan, et minu seisukohad selles konkreetses küsimuses on äh, vägagi tuntud, aga äh, vastus teie küsimusele on see, et nende algatuste läbi ei saa muuta aluslepinguid. tegemist on Euroopa kodanike aastaga. teatud mõttes peaks iga aasta olema kodanike aasta, aga sel aastal siis äh, ametlikul kodanike aastal me peame sellesse asja väga tõsiselt suhtuma ja komisjoni poole pealt nii mina, president Red- äh,, volinik Reding kui äh, minu kolleeg volinik Šefkovitš ja teised, me tõesti oleme käinud väga paljudes liikmesriikides, kohtunud üliõpilaste, koolide, organisatsioonide esindajatega ja kõik tõstatavad siis selle võimaliku algatuse teema ja me jätkame sellest kõnelemisest, tegemist on suurepärase algatusega. Teie kui Euroopa rahva valitud esindajad loomulikult peate tõstatama selle teema igal võimalikul juhul ja nüüd on algamas Euroopa Parlamendi valimiste kampaania, nii et, et see on jällegi suurepärane võimalus seda teemat tõstatada ühiselt peame me tegema kõik, mis võimalik, selleks, et parandada selle algatuse toimimist, selleks, et teadmisi levitada, sellepärast et tegemist on tõesti väga võimsa vahendiga. suur aitäh tänase arutelu eest ning äh, annan äh, asepresident Šefkovitšile ülevaade kõikidest tänastest sõnavõttudest ja me tegeleme selle teemaga väga-väga äh, oluliselt. aitäh, aitäh proua volinik, ma loodan, et meie külalised on aru saanud, mida neilt oodatakse ja nad võivad esitada äh, kodanike algatusi, see on väga hea võimalus Euroopa asjades osaleda. ja nüüd on mul üks